Good morning, ladies and gentlemen. tere hommikust, lugupeetud daamid ja härrad. juba kolmkümmend kaks meie komisjoni liiget on kohal koosolekusaalis. võime oma koosolekuga siis pihta hakata. ja esimene punkt meie päevakorras on hääletamine kõikidel on hääletuskaardid kaasas asume hääletama. esimene raport. härra Valkarsel Siso raport Ühtekuuluvuspoliitika ning aruka spetsialiseerumise teaduse innovatsioonistrateegiad. teadus- ja innovatsioonistrateegiat on oluline ühtekuuluvuspoliitika reformi osa kahe tuhande kolmeteistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastani, see toetab äh, strateegilist programmeerimist ning temaatilist äh, liigitust äh, Euroopa strateegiliste investeeringute fondiga seoses ning tulemustele suunatud programmide täitmist toetab see samuti ning selle eesmärgiks, meie eesmärgiks on teadustepõhise majanduskasvu loomine mitte ainult arenenud piirkondades, vaid ka vähem arenenud ning maapiirkondades. veebruarikuus meie raportöör proua Valgarsel Siso tutvustas meile oma arv-, raporti projekti ja kahekümne viiendaks veebruariks Äh, ehitati sada kolmkümmend seitse muudatusettepanekut, raportöör teeb terve rea kompromissmuudatusettepanekuid. enne kui asume hääletama, siis äh, küsin raportöörilt, kas raportöör soovib samuti sõna. härra Valkersel, palun, kas teie soovite sõna? suur tänu, proua esimees. ma teen väga lühidalt tahaksin vaid tänada kogu südamest kõiki, kes on aadanud kaasa selle raporti projekti koostamisele. suur tänu teile teie mõtete eest, teie parandusettepanekute eest, minu esialgset teksti on tänu nendele päris parem, palju paremaks muudetud. aitäh kõigile, kes esitasid oma suurepäraseid mõtteid ja nii kaitsid kaasa parima võimaliku teksti koostamisele, suur tänu! ja nüüd asumegi hääletama ära ka selle raport, äh, lõige üks, äh, muudatusettepanek kakskümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss, vabandust, muudatusettepanek kolmkümmend kaks, muudatusettepanek kolmkümmend kaks, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse poolt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 vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. kompromiss kümme poolt, vastu, vastu võetud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kuus poolt,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 kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss seitseteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada neliteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudat-, kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. muudatusettepanek sada kolmkümmend kolm, palun. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. täitsa selge tulemus. sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek sada kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. alustame nüüd põhjenduspunktide osaga, kõigepealt eh, poolt, vastu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 põhjenduspunkt A pere poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitseteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt D, muudatusettepanek kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud põhjenduspunkt D, muudatusettepanek kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame raportit muudetud kujul tervikuna, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud. õnnitleme teid jälle Varkal seal sisu.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 mul on ainult üks väike palve, mitmed muudatusettepanekud on siin mitmete numbritega välja toodud, kus ei ole allikas selge näiteks, näiteks kolmteist koma üheksa protsenti VKE-dest tegelevad kaubavahetusega ka väljaspool Euroopa Liitu. kui muudatusettepanekud vastu võetakse, siis palun, et tehniliselt kontrollitaks täpselt, kust tulevad need arvud või kas need on ka õiged, aitäh! Okay. The, you, you, you mean the, the numbers uh, in the... Ühesõnaga äh, raporti arvud või, või siis arvud, mis on äh, hääletusnimekirjas, mida te mõtlete? Äh, siin on muudatusettepanekuid, äh, näiteks äh, kolmkümmend seitse muudatusettepanekus on öeldud äh, mõned arvud, aga allikas pole öeldud, mina ei saa seda kontrollida. ma ütlen, et kui sisuliselt on see õige, siis väga hea, aga õiged numbrid peaksid olema siin välja toodud ja seetõttu on minu palve, et sekretäriaat tehniliselt seda asja üle kontrolliks, võib-olla kas raportöör või ettepaneku tegija saab asja kohe selgitada ja kõik on selge, aga ma tahaksin, et me ei läheks täiskogule valede numbritega. Well, we have a problem now. nüüd on meil äh, probleem. sellepärast, et kui me võtame selle raporti täna vastu, siis me ei saa enam mitte midagi selles raportis muuta. ja nii see on. täna on meil päevakorras äh, plaanis hääletus seda oleks võinud äh, tõstatada sisulise arutelu ajal ja sisulist arutelu praegu ei toimu. aga on ju tavapärane, et äh, täiskogul öeldakse, et äh, mitmed tehnilised kohandused tuleb teha äh, aga võib-olla proua D'Amato saab seda ka lühidalt nüüd selgitada. probleem on praegu selles, et ma ei saa aru, kustkohast tulevad need statistilised andmed ja ma ei saa seda ka nüüd enam kontrollida ja seetõttu peaks olema mingisugune võimalus, et me saaksime seda tagantjärele kontrollida ja seetõttu tahtsin ma enne hääletamist öelda väga selgelt, et muudatusettepanekud on täiesti korras ja kombes. ma tahaksin lihtsalt, et tehniliselt kokkuvõttes need arvud üle kontrollitaks ja kui ma enne hääletamist ütlen, siis peab see ju võimalik olema. okei okay,, thank you. Thank you very much Mis.... suur tänu, proua D'Amato, kas te selgitaksite seda, mida, küsimust, mida esitati? ma võin kolleegile kinnitada, et äh, nii sekretäriaadi äh, töötajad kui kolleegid äh, võivad olla kindlad, et ametlikust komisjoni allikatest on need numbrid kinnitatud, kui kolleeg vajab veel kinnitust ja ma täiesti mõistan seda, siis võime talle saata vastavad dokumendid, andmed ja allikad ning põhjalikumalt kinnitada kõike. kas see sobib teile, proua Kreel? proua Tomato on valmis saatma seda teavet teile ja kõigile teistele, kes sellest on huvitatud, et te kõik oleksite kursis raportis toodud andmete ja allikatega. nüüd hakkame, hakkame rap-, raporti osas hääletama. suur tänu! alustame kompromissettepanekuga üks, kes on selle poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli kompromiss kaks, see langeb ära, vabandust, kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss neli poolt. kas soovite kontrollida? kontrollime muudatusettepanek viiskümmend viis, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. ja ettepanek on vastu võetud. nüüd jätkame kompromissettepanekuga neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud jätkame muudatusettepanekuga kuuskümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime muudatusettepanekut kuuskümmend seitse, hääletamine on avatud. suletud on hääletamine ja vastu võetud. jätkame kompromissettepanekuga üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sellel on kaks osa, vabandan, ütleb kõneleja, kordame hääletust. kompromissis üheksa on kaks osa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromissettepanek viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend kaheksa kahes osas ei, hääletame ainult esimese osa üle, poolt, kes on poolt, jätkame kompromissiga seitse. kõneleja vabandab. kompromissettepanek seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. see ei ole võimalik, nii et palun kontrollime, kompromissettepanek kaheksa, elektrooniline hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. ja muidugi on ettepanek vastu võetud. tegemist oli ju kompromissiga. muudatusettepanek üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada üks me ei hääletanud seitsmekümne kaheksanda esimese osa üle minu hääletusnimekirjas on kirjas, et kui kompromiss kuus vastu võetakse, siis teine osa seitsmekümne kaheksast läheb hääletusele. Teil on täiesti õigus. püüdsin anda endast parima, aga jätkasin kompromissiga seitse, teil on aga täiesti õigus. niisiis läheme tagasi, muudatusettepanek seitsekümmend kaheksa. seal on osade kaupa hääletus, hääletame esimese osa üle. seitsekümmend kaheksa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, peame kontrollima. palun elektrooniline hääletamine esimese osa üle, seitsmekümne kaheksas muudatusettepanek. hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud ja ettepanek on vastu võetud. nüüd saame jätkata muudatusettepanekuga sada üks. kas see vastab tõele? tõepoolest, muudatusettepanek sada üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üksteist, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kolmteist, osade kaupa hääletus. esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek sada viiskümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, kontrollime muudatusettepanekut sada viiskümmend kuus, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. ja ettepanek on vastu tagasi lükatud. muudatusettepanek sada viiskümmend seitse, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompr-,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 muudatusettepanek viisteist. hääletamine on avatud. hääletamine on suletud. ja vastu võetud. jätkame kompromissiga kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud. me peame seda kontrollima, muudatusettepanek kolmkümmend seitse, elektrooniline hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. ja ettepanek on vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd hääletame elektrooniliselt äh, kogu raporti üle hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. raport on vastu võetud, palju õnne proua Tamantole. nüüd jätkame globaliseerumisega kohanemisega Euroopa Fondi tegevuse mõju ja lisaväärtus aastatel kaks tuhat seit-, vahemikus kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat neliteist selle eest vastutab tööhõivekomisjon. tehti ettepanek, et äh, globaliseerimisega kohandamise fond äh, läheks kasutusse, meie komisjon esitas oma arvamuse fondi raport äh, põhines kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta ja kahe tuhande neljanda aasta raportitel. Ähm, Nende andmed pärinesid liikmesriikidest, püüti hinnata fondi mõju ja tehti soovitusi äh, selle kasutusele. meie raportöör härra Deutsch äh, vastutas rap-, äh, arvamuse eest, esitles meile arvamust jaanuarikuisel koosolekul. meil oli nelikümmend kaheksa muudatusettepanekud tähtajaks esitatud, raportöör esitas ka viis kompromissettepanekut. hääletus äh, tööhõivekomisjonis on juunis ja nüüd alustame hääletusega ja alustame kompromissettepanekuga üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitseteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanekud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa. siin suuline muudatusettepanek. jah, palun olge lahked. suur tänu. raportööri nimel sooviksin esitada suulise muudatusettepaneku, see on tehnilist laadi see on algse hääletusnimekirja lõpus, aga siin ma seda kahjuks ei näe. kui lubate, siis loen selle ette. selleks, et maksimeerida globaliseerimisega kohandumisfondi tõhusust ja integreerida töötuks jäänud töötajaid tööturul, kutsutakse institutsioone ja piirkondlikke kohalikke eh, omavalitsusi kiirendama otsustuste langetamise prot-, protsessi ja tagada, et fondist tehtud maksed jõuavad äh, taotlemise protsess peaks olema kolmsada kolm päeva ehk kümme kuud, seda tuleb lühendada, et äh, fondi tõhusus oleks äh, suurem. seda rõhutades tuleb tugevdada liikmesriikide võimekust selleks, et tõhusamalt taotlust koostada. suur tänu! suur tänu selle eest, kas keegi on selle vastu? ei ole. tänan. muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa koos suulise muudatusettepaneku poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime seda, palun. muudatusettepanek nelikümmend kolm, elektrooniline hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. ja ettepanek on taga, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend, nelikümmend kuus. kuna nelikümmend viis on tagasi võetud, nelikümmend kuus, kes on selle poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd äh, hääletame te tervikuna raporti üle ja hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. ja arvamus on vastu võetud. suur tänu teile nüüd me jätkame järgmise hääletusega transpordi- ja turismikomisjon on kokku pannud raporti, mis puudutab äh, transpordi infrastruktuuri ühenduste juurdepääsetavuse parandamist Kesk-Ida-Euroopas. meie oleme oma komisjonina äh, siin arvamuse koostanud, sellepärast et äh, transpordiühendused on olulised arengu eesmärkide täitjad ja seetõttu, et transporditaristu tervikuna on tähtis Joachim Zeller äh, kandis ette oma arvamuse seitsmeteistkümnendal märtsil meie komisjoni ees, viiskümmend üks äh, muudatusettepanekut tehti tähtajaks ning raportöör äh, võtab ka arvesse kompromissettepanekuid, härra Zellerit ma siin praegu ei näe ja seetõttu läheme kohe hääletamise juurde edasi. kas midagi naljakat ütlesin, küsib esinaine ma usun, et äh, härra äh, Selleri vaim on vähemalt siin meiega täna. nii et äh, tundes raportööri vaimu, saame me alustada siis hääletamisega. kompromiss üks, palun. kes poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. kompromiss kaks, poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatusepanek kaheksa. poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt, kahes osas äh, ütleb esinaine, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusepanek kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusepanek kakskümmend kuus esinejana vabandab ja ütleb, et kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks. kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. edasi, lõpphääletus, see on nimeline hääletus ja hääletus on alanud. The vote is closed. hääletamine on lõppenud. ja arvamus on sellisel kujul vastu võetud ja härra Selleri vaim tõesti aitas meid. nüüd jätkame ITRE komisjon on kokku pannud raporti, mis põhineb komisjoni teatisel samasuguse pealkirjaga taastuvenergia kasutuselevõttu käsitlev anuar-, aruanne ning see käsitleb äh, Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend äh, taastuvenergia eesmärkideni jõudmise vahearuannet märtsi komisjoni koosolekul äh, kolleeg Omagee esitles äh, seda aruannet. Äh, üle neljakümne muudatusettepaneku on ette pandud ja kompromissettepanekuid on teinud ka raportöör. härra Omagee palus, et ennast vabandada, sellepärast et ta ei saa olla tänasel koosolekul ja tema vaim on muidugi meiega. We begin uh, voting hääletamist alustame nüüd kohe selle arvamuse projektiga ja kompromiss üks, palun. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun muudatusettepanek kaheksa, hääletame elektrooniliselt ja hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. ja vastu võetud. kompromiss kolm, kes on selle poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusepanek neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusepanek kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitseteist siin on äh, palve suuliseks muudatusettepanekuks äh, raportori poolt, kas on keegi, kes loeks selle ette? ei ole. kas te olete saanud juba info suulise muudatusettepaneku kohta, kas on keegi selle vastu? ei. nii et äh, seitseteist, palun suulise muudatusettepanekuga koos, kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. edasi kaheksateist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kas tahate kontrollida, olgu, kontrollime, muudatusepanek kaheksateist. hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. üheksateist, kes on selle poolt? kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. peame seda kontrollima muudatusettepanek kakskümmend kuus, elektrooniline hääletus ja see on alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend seitse. kes on poolt, kes on vastu? erapooletud ja vastu, tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. viis poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. peame seda kontrollima. kolmkümmend kaheksa. elektrooniline hääletus ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. ja nüüd äh, lõpphääletus. ja hääletus on alanud. The vote is closed. hääletamine on lõppenud. ja arvamus on sellisel kujul vastu võetud. suur tänu ja nüüd uus menetlus. härra Maletitš on Rahvapartei öö, äh, nimel öö, äh, vastavalt saja kahekümne kaheksanda kodukorra reeglile suulise küsimuse esitanud ühe vastusega koordinaatorid kiitsid selle heaks äh, jaanuaris ja sealt edasi kinnitati see ka äh, regi koosolekul. vastavalt koordinaatorite otsusele, kuidas resolutsiooni ettepanekuid ja küsimusi tuleb käsitleda tulevikus. Eh, proua Maletitš eh, ka resolutsiooni ettepaneku esitas, eh, mille märtsi istungil meile esitati. muudatusettepanekute tegemise tähtaeg oli kahekümne esimene märts, nelikümmend seitse muudatusettepanekut ka esitati. tänase hääletamise ettevalmistamiseks poliitilised fraktsioonid rääkisid läbi mitmed kompromissmuudatusettepanekut kui resolutsioon võetakse täna vastu komisjoni täiskoosseisu pool, siis eh, selle eh, küsimuse eelnõu paneb kirja eh, sekretär, mina allkirjastan selle ning see saadetakse esimeste konverentsile ning see on viimane instants, mis otsustab, kas resolutsiooni eelnõu esitatakse täiskogule. me püüame seda teha. proua Maletitš, kas tahaksite sõna? tahaksin lihtsalt tänada teid ja tahaksin tänada kõiki kolleege selle resolutsiooni toetamise eest ning et olete väga tõhusat tööd teinud muudatusettepanekute ja kompromisside kallal ning suur aitäh, et selle uue menetlusega tõhusat algust tegite. suur tänu ja alustame hääletamist. meie suulise küsimuse osas äh, alustame kolmanda kompromissiga, kes poolt, vastu erapooletud ja vastu võetud kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusepanek üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üks, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus. ja siin on osade kaupa hääletus, kahes osas hääletame. esimene osa, kes on selle poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss seitse, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusepanek üks, kes on poolt ja kes vastu, erapooletud,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 ja me oleme selle suulise küsimuse vastu võtnud ja ka resolutsiooni ettepanek ning oleme hääletusega jõudnud ühele poole ja õige ajal ka. suur tänu kogu komisjonile selle toetuse eest. Now we continue with the next point in our... Läheme edasi oma päevakorra järgmise punktiga. Our next item of business is the draft report on an... järgmine punkt meie päevakorras on uh, raporti projekt Euroopa Liidu alpipiirkonna strateegia kohta, see strateegia puudutab seitset riiki, viis nende hulgast on Euroopa Liidu liikmesriigid, kaks ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid. Need seitse riiki hõlmavad neljakümne kaheksat piirkonda kogu see piirkond on koduks üle kaheksakümnele miljonile inimesele see hõlmab kolme valdkondi, poliitikavaldkonda, majanduskasv, mobiilsus, ühendused, äh, energia, keskkonda. algne äh, algatusraport keskendub Euroopa struktuuriliste investeerimisfondide ning muude rahastamisvõimaluste kasutamistele strateegilises planeerimises nii linnapiirkondades kui ka alpipiirkondades. samuti kutsutakse liikmesriike üles liikmesriikide pädevaid äh, esimees palub kõigil ruumist lahkuda vaikselt, kes soovivad lahkuda. meie raportöör on äh, proua Presso. proua Presso tutvustab meile täna oma raporti projekti, teen ettepaneku, et muudatusettepanekute tähtaeg on äh, kell seitseteist null null teisipäeval, kahekümne kuuendal aprillil tuletan teile seda hiljem veel meelde. ja nüüd annan sõna proua Pressole oma raporti tutvustamiseks. palun, proua Presso. suur tänu. proua esimees. mina sooviksin teile meelde tuletada seda, et esimeses lõigus selles raportis oleme võib-olla unustanud äh, juhtimise, valitsemise teema. see on üks äh, tähtis osa, üks osa ALP-i strateegiast ja seda saame ehk parandada muudatusettepanekutega. nii nagu teie, proua esimees, ütlesite, tegemist on esimese makropiirkondliku strateegiaga. ALP-i piirkonna kohta tegemist ei ole merepiirkonnaga, vaid alpipiirkonnaga, kus on äh, palju mägesid, aga ka ümbritsevad lausmaad. tegemist on esimese omalaadse strateegilise projektiga, mis hõlmab kogu mägipiirkonda äh, ja seda ümbritsevaid väga arenenud äh, piirkondi. loomulikult need piirkonnad omavahel on tihedas ühenduses kuivõrd hõlmatud on nelikümmend kaheksa piirkonda ning seitse riiki ning miljoneid äh, inimesi, on valitsemise küsimus väga oluline. oluline on samuti asjaolu, et Euroopa struktuurilised investeerimisfondid, mille programmeerimistööga alustati enne selle strateegia väljatöötamist, peaksid olema kohandatud ka nende piirkondade väljaarendamiseks. erinevad Euroopa rahastamisvahendid äh, võivad olla sobivad konkreetsete programmide jaoks, ka Albi piirkondade jaoks, äh, nagu näiteks programmid LIFE, COSME, Horisont kaks tuhat kakskümmend ja, ja nii edasi ja nii edasi oma arvamuses oleme öelnud, et komisjon peaks hindama lisandväärtust Alpi piirkonna kontekstis. me kutsume üles ka äh, Euroopa Parlamenti kaasama Alpi piirkonna strateegia juhtivorganitesse, et parlament ei mängiks ainult toetavat rolli, vaid aktiivset rolli. strateegia rakendamist tuleks hinnata objektiivsetest kriteeriumitest näht-, lähtuvalt. samuti öö, on oluline valitsemine loomulikult äh, asjaosaliste riikide pealinnad on Alpi piirkonnast kaugel ning äh, strateegia rakendamise eest juht, juhiohjad peaksid äh, jääma piirkondlike organite kätesse. austada tuleb lähimuspõhimõtet ning mitmetasandilise valitsemise põhimõtet. Alpi piirkonna strateegias keskendutakse kolmele valdkonnale vald,, majanduskasv ja innovatsioon esiteks. Euroopa Investeerimispank koos komisjoniga peaks uurima, kas oleks võimalik moodustada äh, ad hoc investeerimisplatvorm Euroopa Investeerimisfondi vahenditega ja Junckeri plaani vahenditega selleks, et äh, tagada Äh, invest-, äh, investorite ligimeelitamine. ma ei hakkaks äh, üksikasjalikult kogu arvamust lahkama, aga üldiselt lähtume põhimõttest, et Alpi piirkond ei ole mitte ainult piirkond, kus me peaksime tavapärast tegevust säilitama, vaid me peaksime uuenduslikult lähenema. tegemist on tähtsa uuendusliku piirkonnaga tegelikult Alpi makropiirkonnas on palju ülikooli, teadus, ülikoole, teaduskeskusi ning äh, innovatsioon ning uued tehnoloogiad kuuluvad selle piirkonna juurde. see piirkond on nii tootmis- kui teadusuuringute piirkond. me peaksime tõelise võrgustiku loomist soodustama erinevate tegevusvaldkondade vahel, ülikoolid, teadusasutused ettevõtted ja teised sidusrühmad saavad aidata sellel piirkonnal muutuda tõeliseks innovatsiooni sõlmpunktiks, mis on säästliku, uuendusliku tehnoloogia eestvedajaks, lähtudes keskkonnasõbralikkuse põhimõtetest. mis puudutab turismi ja nägi piirkondade traditsioonilisi tegevusi, siis äh, selles kontekstis on kliimamuutuse vastane võitlus iseäranis asjakohane, seetõttu olen ka sellele palju tähelepanu pööranud. veel üks äh, tähtis teema, teine valdkondlik teema on ühendused äh, ning liikuvus. arvesse tuleb võtta seda, et Alpide ning Alpe ümbritseva piirkonna transpordisüsteemid on üsna keerulised. ning seetõttu kohalikud transpordisüsteemid äh, on puudulikud. loomulikult on suured äh, transpordikoridorid, TEN-T äh, koridorid, mis neid piirkondi läbivad, kuid suurte piirkoridoride ning äh, piirkondlike sisetranspordisüsteemide vahel äh, on väga olulised. ning äh, me peaksime uurima, kuidas on võimalik seda paremini välja arendada. samuti uuenduslikud transpordiliigid, jagamismajanduse põhised transpordipakkumised võiksid olla mõeldavad sellistes piirkondades, kus klassikaline ühistransport ei toimi kus äh, nii-öelda turg ei suuda midagi pakkuda ja äh, Euroopa eeskirjad võimaldavad sellisel juhul, kui turg, turualgatustest jääb puudu, kasutada ka avalikke vahendeid. seesama puudutab ka digitaalset valdkonda, ühenduvust. kui me tahame, et tegemist oleks uuenduslike kaasaegsete piirkondadega, kes oleksid äh, teistele eeskujuks, äh, siis tuleb investeerida ühenduste loomisse. see on võimalik, ähm, kuivõrd äh, mõningates piirkondades, mõningates valdkondades ei ole turg suutnud selle eest ise hoolt kanda. riiklikud investeeringud mäepiirkondadesse on teema, mille oleme tõstatanud selgelt selles raportis. kolmas strateegiline teema, valdkondlik teema on keskkond ja energia. Alpide piirkonna bioloogiline mitmekesisus on meie jaoks oluline looduspärand. selleks, et kaitsta loodust, peame kasutama samuti uuenduslikke vahendeid, võitlema õhusaaste vastu näiteks äh, lennuliinide õhusaaste vastu, see on iseäranis oluline. seda kliima omapärade tõttu selles piirkonnas tuult ei ole äh, ja nii edasi. kliimavastane, kliimamuutuse vastane võitlus aitab meil ka bioloogilist mitmekesisust kaitsta. loomulikult äh, tegemist on mäepiirkondadega, mis mm, kuuluvad erinevate riikide koosseisu. seal on mitmeid kaitsealasid äh, ning äh, see eeldab koostööd erinevate piirkondade vahel, kui me tahame, et keskkonda oleks hoitud. tegemist on väga tähtsa piirkonnaga, kus saab töötada välja uuenduslikke energiatootmisviise, hüdro energiavahendeid kasutades, päikeseenergiat, tuuleenergiat kasutades ja samuti ka metsapuidu kasutamist energia tootmiseks, aga ka tööhõive soodustamiseks. samuti rõhutame ootuse äh, järelevalvesüsteemi kopp äh, järeldusi arvesse võttes me peame vaatama, kuidas, äh, millises seisus on liustikud, vaatama, kuidas kliimamuutus neid mõjutab, hindama süsinikdioksiidi järkjärgulise vähendamise mõju liustikele ja nii edasi. see on kindlasti väga tähtis töö kõik osalevad riigid iseäranis piirkonna tasandil ja kohalike ametivõimude tasandil peaksid selles töös osalema ning aitama energia pakkumist mitmekesistada. selles valdkonnas on peidus üüratu potentsiaal, millest võiks olla abi riikidele, kes selles töös osalevad ma arvan, et need olid kõige olulisemad punktid minu raportis, olen juba liigi pikalt rääkinud, tuletaksin veel kõikidele kolleegidele meelde, et saame variraportööridega kokku neljapäeva hommikul. ja siis räägime üldisemalt minu arvamusest. ning kolleegidel on võimalus öelda, kas on midagi puudu, kas siia tuleks veel midagi lisada ja siis jätkame tööd muudatusettepanekutest lähtuvalt. olen val-, valmis erinevaid elemente raportisse sisse võtta. loomulikult äh, ruumi piiranguid tuleb arvesse võtta, pikkuse piiranguid tuleb arvesse võtta, aga siiski. suur tänu ja alustame arutelu variraportööridega ja Rahvapartei nimel palun saab sõna proua Schmidt. suur tänu, et andsite mulle sõna ja suur aitäh ka raportöörile eh, raporti eest, mitte mina ainult eh, ise, vaid ka tegelikult eh, minu fraktsiooni kolleegid väga põhjaliku ja kõigehõlmava ole, leiavad olevat. ja juba algusest peale oli siin eesmärgiks, et lisaraha ja lisaadministratsioon eh, pole vaja ning eh, see, et eh, ei ole lisa mingisuguseid haldusorganeid on hea, raha suhtes aga mitte. küsimus on selles, et see puudutab ju kaheksakümmet miljonit inimest kahekümne kaheksast regioonist muidugi Albi piirkonna teemadega nad juba väga intensiivselt on tegelenud ka omaenda riikides, omaenda regioonides ja ma arvan, et nüüd on ka äh, viimane aeg äh, sellest rääkida ning käesolev raport on suurepärane võimalus selleks, et need projektid, mis seal on äh, välja arendatud, tuleks ka toet-, neid tuleks ka toetada ja me teame, et ilma äh, siis rahalise äh, toeta see ei lähe ja seetõttu äh, toetame me ikkagi ka rahalist suurendatud tuge selles piirkonnas, nii nagu raportöör juba ütles ka selle platvormi jaoks, EVP jaoks, aga samuti ka liikmesriigid ise peavad teadma seda, et need need äh, rahad, mis Alpi piirkonda investeeritakse, äh, on hüveks kogu Euroopa Liidule, sellepärast me teame näiteks, et äh, TNT võrgud lähevad ka üle Alpide. ja muidu ei ole võimalus sellist, sellist sidet ja transpordisidet luua meil on vaja Alpi piirkonna looduse kaitset ja hoidu, aga me peame ka tegutsema selles suunas, et noori inimesi äh, ei liiguks mitte ainult linnade poole, vaid et me tahame ka, et Alpides äh, oma kodukohta nad jääksid, et neil ei oleks mitte ainult isiklik tulevik seal, vaid ka äh, professionaalne ja ametialane ja seetõttu on oluline, et meil oleks transpordiühendused, aga ka loomulikult töökohta luum-, loomine ja teised võimalused olemas, sest muidu kõik see ei toimi ja lähitulevikus on Alpi piirkondi ka, kus on liiga vähe inimesi, me teame, et väga paljud elavad turismist, mis on jah, väga tähtis ja turismi äh, küsimusi tuleb arvesse võtta, seda ka äh, transpordiühenduste loomisel ja nii edasi, aga ma arvan, et äh, tulevikus ei saa me ainult ühele keskenduda ja kõik kaardid ühele majandusharule panna, nimelt turismile, vaid meil on ka vaja erinevaid ettevõtteid, Alpi piirkonda, mis siis sinna ka jääksid ja niimoodi on võimalik anda inimestele eh, töökoha perspektiive selles piirkonnas ning niimoodi julgustatakse neid ka sinna piirkondadesse jääma. ma arvan, et eh, selles eh, raportis on väga oluline ja kuna ma olen pärit Austriast, siis ma olen ka rääkinud regionaalpoliitika eestvedajate ning ka ettevõtjatega kohalikes piirkondades on väga oluline veel kord, et alt üles äh, töötatakse, et äh, suured poliitikud või riigijuhid ei ütleks lihtsalt, et tehke ära, vaid et inimesed, äh, kes teavad ka, millest nad räägivad, on öelnud, et me tahame, et meie piirkond elaks ja alt üles lähenemine seetõttu on väga oluline just rohujuurte tasandilt alustades ning ma ütlen raportorile, et ma toetan väga seda, et raportöör oleks, et parlament oleks siia, vabandust, kaasatud ja mitte ainult äh, siis äh, äh, selle raporti kujul ainult ei jääks, sellepärast et see vist väga tugevalt kohalikku olukorda ei mõjuta, aga tõesti oluline on see, et me mõtleksime ikkagi praktiliselt, kasutaksime raha niimoodi, et Alpi piirkonna arengut positiivselt mõjutada ning et tagada seda, et Albi piirkonna küsimused ei ole olulised ainult mitte nendele riikidele, kes seal ase-, asutsevad, vaid tervele Euroopa Liidule. suur tänu, järgmine variraportöör, härra Luue, Luue. vabandan, vabandan. härra Sarnadžoto kõigepealt siiski, palun tõesti, mul on väga keeruliselt hääldatav perekonnanimi. aitäh! tahtsin tänada meie raportööri esmaklassilise raporti eest. see piirkond on arenenud viimastel aastatel ning viimase kümne-viieteistkümne aasta jooksul on väga paljud inimesed lahkunud Alpi piirkonnast ja kaks suuremat äh, tootmispiirkonda Itaalias äh, või tegelikult Euroopas äh, on sellest puudutatud saanud nii Baierimaal kui Itaalias Eh, energia vallas tehtud arengud ei ole mägede piirkonnale kaasa aidanud, meil on vaja passiivse infrastruktuuri asemel aktiivset infrastruktuuri. kui toimub äh, transport läbi koridoride, äh, siis äh, tuleks selle koridori kasutamisest saadavaid vahendeid investeerida ka kohalikku piirkonda, looduskaitsele ja, ja nii edasi ja nii edasi Te olete teinud väga põhjaliku töö ära, te olete kõike seda tegelikult siin maininud, suur tänu, raportöör proua Presso. Äh, tahetakse keskenduda keskpiirkonna arengule, mis toob kaasa elukvaliteedi äh, tõustu, tõusu ja nii edasi. seal, kus mina elan Äh, lauskmaal, kus on kõige suurem saaste, on loodusel väga äh, raske ise omapäi taastuda, kuivõrd tegemist on äh, väga asustatud tootmispiirkonnaga, väga suure inimtegevusega piirkonnaga, saastatud piirkonnaga aga peaksime keskenduma loomulikult ka positiivsele arengule, me peaksime mitte ainult keskenduma varasematele koridoridele, vaid ka tuleviku arengule kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ja edasi. Äh, ning äh, tähelepanu alt ei peaks jääma kõrvale ka nii põhja- ega lõunapiirkondade inimeste elukvaliteet. härra Jakobtšetš, suur tänu, proua esimees kasutaksin võimalust ning äh, avaldaksin tunnustust proua Pressole suurepärase raporti eest. Pole vähimatki kahtlust, see raport on igati eeskujulik, mul on väga hea meel, et äh, ma isegi olen selle tööga seotud. omalt poolt toolitaksin, et äh, Aadria ja Joonia merepiirkondliku strateegia raportöörina võin öelda, et me kasutasime makropiirkondades oma kolme elemendilist lähenemist. Aadria Joonjamere piirkonna strateegias, kui ei ole miinimum äh, koordineerimisstruktuuri, üks, kaks, äh, kolm inimest Brüsselis või kuskil äh, või ka kohapeal piirkonnas on hädavajalikud. meil on rahalised vahendid, need on piisavad, kuid erinevate programmide ja projektide koordineerimine võib valmistada raskusi keegi peab alustatud tegevust edasi arendama. ning ma arvan, et see on makropiirkondlike strateegiate üheks üldiseks puudujäägiks. eelkõneleja rääkis sellest, et kommunikatsioon võib olla problemaatiline Alpi piirkonna suunas, Alpi piirkonna siseselt, aga samuti ka lõuna ja põhjapoolse osavaheline suhtlus võib äh, olla takistatud. mina reisin sageli läbi Albi piirkonna. Äh, tulen oma kodupiirkonnast Horvaatiast autoga Strasbourgi ning võin teile oma kogemustest lähtudes öelda, et palju on võimalik veel ära teha ning me peaksime ära kasutama kogu selle piirkonna täispotentsiaali. toetan seda raportit kahel käel, usun et selles raportis on mitmeid äh, el olulisi elemente, majandusarenguga seotud probleemid äh, on olulised ning teisedki elemendid selles raportis. leian omalt poolt, et me peaksime keskenduma sellele, kuidas äh, strateegiat pärast selle vastuvõtmist edasi arendada, ellu rakendada, suurendada koostööd. Mr Scarlett, the floor is yours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 mi kažemo svoje mišljenje da to zbilja bude i održivo, odnosno održivo provođenje tih politika i da sve države koje su sastavnice makroregije optimalno koriste i zajednički zapravo koriste raspoložive fondove bez obzira da li oni bili iz, e, da li bili evropski, znači iz javnog novca ili su zapravo nekakve privatne ulaganja. Također, e, drago mi je što je izvjestiteljica napomenula pojedine elemente s kojima sam potpuno suglasan,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 Sve navedeno i naravno doprinosi poboljšanju jednog od opet. ja kõik meie Euroopa Liidu energiaeesmärgid on energiavarustuskindluse ning oluline on äh, toetada kohalikku energiatootmist. see on seotud ka vaesusevastase võitlusega, Alpi piirkond on äh, väga bioloogiliselt mitmekesine piirkond, seal on äh, kaitset väärivaid jõgesid, mägesid, äh, järvekesi, ökosüsteem vajab kaitset, et see bioloogiline mitmekesisus säiliks ka tulevastele põlvkondadele. suur tänu, proua härra Suule, palun! Grazie, presidente, eh, grazie! suur tänu, esimees! aitäh äh, ka proua raportöörile e erinevate teemade üle, mida ta siin äh, raportis on tõstatanud, äh, tahaksin jätkata sealt, kus eelkõneleja pooleli jättis. ja bioloogilist mitmekesisust tõesti tuleb äh, kaitsta, see on meie looduslik pärand ning seda me peaksime, sellest me peaksime oma tegevusi rakendades ka lähtuma. ja see piirkond on otsekui laboratoorium, mis äh, võib olla eeskujuks kogu Euroopa Liidu arengule. selle raporti kaudu võime üldist lähenemisviisi sellele piirkonnale muuta. me peaksime häid tavasid levitama, kaitsma meie avalikku vara, õhku, vett, metsa, mägesid, peaksime pöörama tähelepanu maakasutusele me võiksime uued e eh, progressi mõõtmise süsteemid välja töötama mitte ainult majandusnäitajaid analüüsides, vaid ka sotsiaalseid näitajaid analüüsides. peame vaatama, mida on võimalik teha, milline on eh, tõeline majand-, keskkonnamõju. meie tegevus ei mõjuta mitte ainult keskkonda, vaid eh, ka majandus- ja sotsiaalsektorit. me ei peaks ülevalt alla oma tööd tegema. me peaksime otseselt konsulteerima inimestega alt üles liikumisena. ma arvan, et me peame kaasama sellised mõtted nagu säästlikkus ning planeerimine. see lähenemine leiab meie kõigi toetuse. vähemalt kõik sõnavõtjad on seda toetanud. aga nüüd paari sõnaga ka võimalikest raskustest. sageli räägitakse Euroopa rahastute kasutamisest, loomulikult see on tähtis. majanduslik külg ning vahendite olemasolu on loomulikult eluliselt oluline kuid äh, me peame vaatama, milliseks eesmärgiks neid vahendeid kasutatakse. Äh, siin pööratakse rohkem tähelepanu suurprojektidele, äh, mis on transiidi seisukohast tähtsad ja keskendu kohalikele piirkonnale, näiteks äh, kiirsed transpordivõrgustikud äh, või äh, ühenduvuse parandamine ja nii edasi, aga enne kui me hakkame transpordiprojekte üles ehitama, peaksime vaatama, millised on olemasolevad ühendused ning kuidas saab neid ka arendada, sageli need on alakasutatud. kui me räägime uuendus, uuenevast energiast, taastuvenergiast, siis äh, tuleb hoiduda siin spekuleerimisest, viitan siin hüdroenergia valdkonnas läbi viidud projektidele, kus äh, energiatootmisega toodetakse lisandväärtust, kuid toodetud vara ei kasutata kohaliku piirkonna arendamiseks. Albi piirkond hõlmab väga suurt piirkonda, kaheksakümmend miljonit elanikku elab sellel alal. see on üsnagi huvitav, meeliköitev, kuid kui tegemist on nii suure piirkonnaga, siis äh, see on sellel probleem, sellel piirkonnal väga erinevad probleemid. Äh, mille lahendamine ei äh, kulge alati paralleelselt, äh, automaatselt. me peame kandma hoolt selle eest, et ühe valdkonna probleeme lahendades ei tekita me teisele probleeme juurde. proua Kreel, palun järgmisena. suur tänu, esinaine. ma tahaksin tänada äh, meie raportööri, tegemist on väga hea raporti ettepanekuga. ja see loomulikult kaasab endasse ka mitmeid valdkondi, mis just Alpi piirkonnas on olulised ning mida erinevad partnerid võiksid silmas pidada, nii et ma arvan, et see on väga hea alus. miks ma üldse sõna soovisin? küsimus on Äh, oluline on see, et äh, sellised makropiirkondlikud äh, strateegiad tuleks ära kasutada erinevate piirkondade tarvis ja hüveks. Alpi piirkonnas see juba niimoodi on, aga samuti peab olema võimalik ka erasektori vahendeid kaasata niimoodi, et saavutada sellist võimatu, võimendusefekti, mis läheb kaugemale sellest, mida ühtekuuluvuspoliitika saavutada suudab ma ei saa, ma ei tea täpselt, kas Rahvapartei raport, variraportöör niimoodi mõtles, aga äh, kas ma sain õigesti aru sellest, et me tõukefondide vahendeid kasutame makropiirkondade arengu jaoks? praegu minu arust on oht selles, et me äh, äh, üksteise jalgealust õõnestame. nagu teate, siis mitmeaastase finantsraamistiku arutlusel me alati räägime ühtekuuluvuspoliitikast ja ühtekuuluvuspoliitika tegelikult äh, on kolmandik äh, Euroopa äh, eelarvest ja ma tean ka meie kojas mitmeid, kes kasutaksid seda raha ilmselt hoopis teiste projektide jaoks. nii et kui me ütleme ühtekuuluvuspoliitika vallas, et meil on vaja rohkem makropoliitika vahendite jaoks võimalusi, no ma tean juba, et kes kõik seda ootavad, eh, tahavad ka strateegiaid eh, välja arendada, Karpaadid, eh, ka Euroopa Liidu suurte jõgede ääres asuvad riigid, suured merelised piirkonnad, mis Euroopa Liidus on, nii et ma arvan, et me peame siin jääma konkreetseks ja koostööd liikmesriikide ja ka mitte liikmesriikide vahel toetada niimoodi, et neid ressursse, mis olemas on, saaks kasutada paremini, intensiivsemalt ja ühe strateegia raames konkreetse eh, geograafilise piirkonna jaoks. seda ka proua Pressal väga selgelt ütles, aga me peaksime olema ettevaatlikud siin, kui hakkame küsima lisavahendeid, sest see minu arust ei õnnestu väga lihtsalt ning meie enda tööd äh, Äh, muudab see aina raskemaks, aitäh. Thank you, thank you very much. suur tänu, me peame muidugi lõpptekstis end väga selgelt väljendama selles osas, me peame tagama, et teised ka meid hästi mõistaksid. järgmine kõneleja on härra Bogovitš, palun suur tänu teile esinaine, äh, mina tahaksin ka tunnustavad sõnad öelda proua Pressole, tõesti suurepärase raportiga on tegemist. see raport äh, räägib äh, neljast makroregioonist, nii nagu proua Presso ütles, on tegemist esimese strateegiaga, mis just ka mägede piirkonnale keskendub. selle, selliste strateegiate puhul me räägime alati rahast aga mina olen veendunud selles, et tähtis on inimeste koostööd toetada nendes piirkondades. Nendes piirkondades äh, äh, oleme näinud just sõda, Esimene ja Teine maailmasõda äh, ning need suured sõjad on ka neid piirkondi mõjutanud kui me räägime sellest makroregioonist, siis on tähtis ka rääkida pagulaskriisist. näiteks Itaalia ja Austria piiril on see väga akuutne ja tähtis küsimus. ja sellepärast tahaksin ma rõhutada, et makrostrateegia tähendab palju rohkemat kui lihtsalt rahastamisvahendid ja rahalise toe osas. me räägime siin kaheksakümnest miljonist inimesest, ka inimesed inimesed, äh, sealhulgas, kes elavad mägistes piirkondades ja äärepoolsemates piirkondades, aga äh, näiteks äh, ka ähm, inimesed, kes äh, kasvavates linnades elavad, näiteks Münchenis. ning lisaks peame me teadma, et see piirkond mõjutab ka tervet Euroopat näiteks kui me räägime veega eh, varustatusest. kolm sammast on minu arust eh, õigesti siin välja toodud, konkurentsivõime, innovatsioonid, see on üks oluline valdkond, eh, kus on palju innovatsiooni, kus on ka tugev majandus mägistes piirkondades peame me just mõtlema siin looduskaitse peale ning toetama turismi ja ka põllumajandust. kui majandust ei ole nendes piirkondades, siis ei ole võimalik seal ka elada. ja sellepärast ongi oluline äh, neid piirkondi arendada. liikuvus ja ühendusteed on loomulikult ka väga tähtsad, raudteeühendused, kaubavedu on tähtis ning samuti ka see, et võetakse maha koormust maanteedel ja kaubavedu toimub pigem raudteed pidi. samuti on tähtsad digitaalsed ühendused, sealhulgas transpordiühendused mägiste piirkondadega, keskkond ja energiaküsimused kliimamuutused mängivad nendes piirkondades väga suurt rolli. me ju näeme. et äh, väga palju on olnud juba üleujutusi. Äh, samas on olnud talved äh, soojemad ja seetõttu on ka veega varustatus hoopis teisel tasemel samuti on olulisi energiaallikaid, tuul, päike ja muud energiaallikad, mis aitavad eh, siis energiatarnet eh, väga erinevalt muuta. taastuvad energiaallikad on väga olulised. kahekümne viiendal ja kahekümne kuuendal jaanuaril leidis eh, projekti alguskonverents Sloveenias aset ja mul oli väga hea meel tuhat nelisada osalejat oli seal, sealhulgas paljudest erinevatest linnadest ja piirkondadest ja ka haldusstruktuurid eh, on juba rajatud. täna leiab aset kohtumine Brüsselis veebruaris täitus kakskümmend aastat sellest ajast, kui Alpide konventsioon kokku lepiti ning mina olen veendunud selles, et see makrostrateegia äh, saab olema väga edukas. ja samuti olen ma veendunud, et me ei räägi mitte ainult Euroopa rahastamisvahenditest, vaid ka teistest teemadest. oluline on see, et meil oleks ühtsed projektid suur tänu, kui äh, ükski regikomisjoni liige rohkem sõna ei soovi, siis proua Filomena Cavrano, Euroopa Komisjoni esindaja, palun, sõna on teil. suur tänu, proua eesistuja. kõigepealt soovin proua Pressot tänada esmaklassilise raporti eest komisjon äh, on nende soovitustega igati päri, rõhutati kolme valdkonda. ka meie, meie leiame, et need on kolm kõige tähtsamat valdkonda, esiteks äh, juhtimisstrateegia rahastamine, ja see esimest korda on meil äh, strateegia mis on seotud mitte ainult mägipiirkondadega, vaid ka seda piirkonda ümbritsevate piirkondadega. see on integreeritud strateegia. selles on integreeritud äh, mägised alad ja mägiseid alasid ümbritsevad piirkonnad. mis puudutab valitsemist, siis äh, ilmselgelt äh, tunnustab komisjon oma vastutust selles küsimuses ja on valmis äh, mängima tähtsat äh, osa strateegilises koordineerimises. samuti soovime rõhutada fakti, et see strateegia äh, johtub äh, liikmesriikide ja osaliste suurest soovist sellise strateegia järele, seega tuleb rõhutada ka äh, seda, kui tähtis on nii inim- kui rahaliste ressursside suunamine erinevatele haldustasanditele selleks, et strateegia elluviimine oleks võimalik. muidugi oleme nõus ka sellega, et selle strateegia elluviimisel on võtmeroll ka parlamendil leiame, et parlament, äh, see, et parlament kaasatakse strateegia juhtimisse, see on väga hea ettepanek. mis puudutab aga strateegia rahastamist, siis me räägime siin kahest erinevat tüüpi rahastamiseks. esiteks projekti rahastamine. Äh, tuletan meelde, et see strateegia ei ole uut tüüpi programm, äh, mida tõukefondidest rahastatakse. strateegial omavahendeid ei ole, strateegia ja selle roll on äh, integreerida erinevad programmid. meil on hetkel enam kui kaheksakümmend äh, ühtekuuluvusprojekti, äh, mis on siia strateegiasse kaasatud Nendest tuleb rahastada kõik piirkonnas juba olemasolevad projektid, neid koordineerida ja rahastada. võime kehtestada mingisugused valikukriteeriumid seada prioriteedid, millele on juurdepääs erinevatele rahastustasanditele, igal juhul äh, võime strateegias ära kasutada juba praegu käimasolevaid projekte. lisaks äh, strateegia juhtimise rahastamise küsimus siin on meil vahendite puudus, meil on äh, riikideülene strateegia avatud ruumi strateegia, mis peab olema toeks ka sellele käesolevale strateegiale. ilmselgelt on ressursid äh, siinkohal piiratud. meie soovitus, tungiv soovitus äh, parlament on teha seda, mida on tehtud ka kolme eelneva strateegia puhul. nimelt Äh, parlament peaks suunama sinna rahast, raha ka oma eelarvest, näiteks äh, teadustöö rahastamiseks või ka muude algatuste tarbeks, mis on selle strateegia jaoks olulised. ning äh, mis puudutab temaatilisi eesmärke, tahaksin rõhutada, et siin on kolm temaatilist eesmärki, aga on olemas ka neljas eesmärk, see ei ole temaatiline, vaid horisontaalne ning nimelt valitsemine erinevad struktuurid on juba jõus siin piirkonnas ja leiame, et äh, oluline on luua selline arhitektuur, mis koondab kõik sellised struktuurid kokku selleks, et äh, rahastamine ei kattuks. Äh, juba praegu teos olevad tegevused tuleb juhtida sidusalt suur tänu, proua Presso, kas äh, soovite arutelu kokku võtta? suur tänu. suur tänu, proua esimees. oleme kuulnud mitmeid kommentaare ja märkusi mõned olid äh, sisukamad ja läksid äh, sü-, süvitsi raportisse, seda, need võtame kindlasti arutusele ka variraportööridega kohtumisel, küll aga kommenteeriksin põhielemente, mis siin arutelus on kõlanud. esiteks tõstataksin rahastamise küsimuse. me ei räägi siin täiendavast rahastamisest eesmärk on äh, selles, et äh, ühtekuuluvuspoliitikal on ju selles vallas erinevaid äh, ressursse, küll aga tuleb need koondada strateegiliste eesmärkide elluviimiseks. komisjoni esindaja samuti meenutas meile, et me peame vältima projektide kattumist või lõ-, lõhenemist, piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused, nendel on vastutus konkreetsete äh, strateegia juhtimisvaldkondade ees, ka nemad peaksid äh, panustama inimressurssidega, äh, seda just koordineerimise aspektist. ja Alpi piirkonna integreerimisel. lisaks sellele näeme mikropiirkondlikke strateegiaid, neid on üha rohkem, ehk oleks oluline et äh, mitmed äh, tegevused, näiteks Junckeri kava ja teised äh, projektid, nemad peaksid koostööd tegema sellistes suure potentsiaaliga valdkondades, mis on ühendatud ühtsesse strateegiasse. Nemad peaksid looma ehk rahastamisplatvormid, need, neid ei käi-, käsitletaks täiendava Euroopa Liidu rahastamisega, aga sinna panustaksid ka erasektor ja pangandussektor selle nimel oleme me juba töötanud ja sellest saame rääkida üksikasjalikumalt ka edaspidi. lisaks, mis puudutab Euroopa jaoks strateegilisi küsimusi ja ka maailma elurikkus, kliimamuutustega võitlemine, sellest aspektist on äh, eksperimentaalsete projektide võimalikkus, näiteks ringmajanduse projekt selles vallas, nendest äh, Eh, need saaksid rahastust erinevatest Euroopa tasandi rahastutest. aga need ei peaks olema suunatud ainult ühele piirkondadele, vaid ka, vaid just probleemidele, mis seal, seal piirkonnas esile kerkivad eh, muud Euroopa piirkonnad, mägised või mitte, kus on sarnased elemendid, oleksid sellest samuti eh, huvitatud on erinevaid Euroopa ressursse, LIFE ja COSME programmid näiteks. Nendeks, nendest oleks kasu põhiliste küsimustega tegelemisel, mis see strateegia välja toob ja oluline on seda endale teadvustada kui me räägime siin rahastamisest, siis me ei räägi uutest finantsallikatest, me räägime sellest, et me oleksime suutlikud äh, nii era- kui avalikku rahastamist suunata äh, tõeliste investeerimisplatvormide suunas ning valitsusstruktuurid äh, siis haldaksid seda kõike. soovin samuti tänada komisjoni, mitmed kolleegid on rõhutanud, rõhutanud seda, et parlamendis äh, on tahe osaleda selle strateegia val-, valitsemises aktiivselt ja seda just äh, olulises etapis ja väga oluline on see, et parlament osaleb selles projektis täielikult, et seadusandjana paremini mõista seda, mida, mis vajadused rohujuure tasandil tõusetuvad, me ei räägi muidugi mitte ainult sellest valdkonnast, vaid ka mitmetest teistest, äh, mida organiseeritakse territoriaalse ühtekuuluvuse aspektist piirkonnad organiseerivad end, et kasutada paremini ära neid võimalusi, mida seadusandja ja Euroopa ressursid neile pakuvad. mis puudutab transpordialaseid küsimusi, siis olen nõus mitmete märkustega, mis siin tõusetusid lisaks sellele strateegiale on meil juba mitmeid Euroopa transpordiühendusi, TEN-T näiteks, mis äh, on heaks kiidetud ja juba olemas selle strateegia puhul on see hea, et äh, sellel on võimekus ära kasutada seesuguseid olemasolevaid investeeringuid selleks, et paremini ühendada kogu Alpi piirkonda ja selle, selle lähedast piirkonda. põhiline probleem ongi just selles, et äh, puuduvad vajalikud ühendused, me peame ära kasutama kõiki ka juba olemasolevaid võimalusi ja see on makropiirkondlikult strateegiline küsimus ühendused, suure, suuremad ühendused on ju juba olemuses, olemas küll, aga on oht, et neid ei kasutata piisavalt ära, see on äh, oluline küsimus. muidugi on tähtis ka valitsemise, valitsemine. me ei tohiks äh, jätta neid piirkondi oma pealt nii komisjon kui parlament äh, valitsused, riikide valitsused peavad samuti olema kaasatud strateegia juhtimisse küsimus on aga selles, kui paljud piirkonnas endas tea-, te, ollakse teadlikud sellest, et see ei puuduta ainult äh, lauskmaid ega mäges, mäestikke, vaid me esimest korda püüame selliste piirkondade vahel luua struktureeritud dialoogi, seda peavad teadvustama, selle eeliseid peavad teadvustama mõlemad piirkonnad, nad peavad austama muidugi ka üksteise erinevusi. valitsemisküsimus on oluline kuna need piirkonnad äh, on mõlemad projekti kaasatud ja meil on siin olukord, kus seadusandlik võim on piirkondil, piirkondadel endil. ning piirkonnad ise haldavad äh, ühtekuuluvuspoliitikast äh, tulenevaid summasid, nad peavad näitama, et nad, nad on suutelised äh, suutelised valitsema äh, see, neid programme ja, ja kasutama ära seda tohutut potentsiaali, mida, mida need võimaldavad. see on ehk esimene strateegia, mis, millele lähenetakse alt üles suunaliselt, see peab jääma sinna piirkonda, see peab äh, esindama ka valitsuse võima-, poolt saadavaid võimalusi on ka mitmeid äh, teisi elemente, millele tähelepanu juhiti ja muudatusettepanekute kaudu nendega te kindlasti tegeleda saame. püüan kõik, võimalikult palju täna hommikul äh, välja toodud märkusi arvesse võtta. olen neid kirja pannud nii palju, kui siis mul see oli võimalik, mitmed märkused olid üsna keerukad. sellest hoolimata usun, et meil õnnestub äh, üheskoos, ka koos komisjoniga arutada selle üle, kuidas äh, saab just seda valitsemise küsimust äh, läbi vaadata, selleks et parlamendi, parlament suudaks oma tööd paremini teha ja seda muidugi mitte ainult selle strateegia, vaid ka teiste strateegiate puhul, aitäh! suur tänu, proua Bresso, tuletan lihtsalt kolleegidele meelde, et muudatusettepanekute tähtaeg on kell viis teisipäeval, kahekümne kuuendal aprillil. ning variraportööridega kohtume teisipäeval kell üheksa. teisipäeval on variraportööridega kohtumine ja muudatusettepanekute tähtaeg kahekümne kuuendal aprillil. oleme lõpetanud arutelu selle päevakorrapunkti üle ja jätkame arvamuste vahetusega Eurocitise peasekretäri Anna-Liisa Pooniga. kus ta on, kas ta on kohal, ta peaks siin minu kõrval istuma. As a part of our annual scrutiny pro- meie iga-aastase programmi osana oleme kutsunud eh, Eurocities peasekretäri siia meiega arvamusi vahetama erinevatel teemadel, eriti just ühtekuuluvuspoliitika linnalise dimensiooni kohta. Eurocities, kes on Euroopa linnade hääleks eh, Brüsselis, on suurte linnade võrgustiku osa eh, ning esindajad valitakse kohalikest omavalitsustest, suurtest Euroopa linnadest kohalikud omavalitsused eh, on koondunud, eh, nimelt sada kolmkümmend eh, erinevat Euroopa suurt linna on esitatud ning nelikümmend partnerlinna samuti. ja see teeb kokku rohkem kui sada kolmkümmend kodanik, sada kolmkümmend miljonit kodanikku erinevatest riikidest läbi kuue temaatilise foorumi ja läbi erinevate töörühmade eh, ning sündmuste pakuvad Eurocities eh, võrgustik eh, oma liikmetele arvamuste vahetuseks hea platvormi. ning oma seisukohavõtus on Eurocities väga tugevat toetust väljendanud kaasavale poliitikut, kaasavale poliitikale, mis võtab arvesse tänaseid ja tuleviku väljakutsed Euroopas ning keskendub tugevalt lihtsustatud poliitikale, mille aluseks on tõeline partnerlus. proua Anneliise Booni, kes on Eurolinnade eh, peasekretär, on meie juures siin täna selleks, et ette kanda meile mõningad olulisemad eh, prioriteedid, mida Euroopa linnad tahaksid näha eh, ühtekuuluvuspoliitika vallas, eriti just pilk suunatuna pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, aga Äh, olge head, rääkige asjadest äh, ükskõik millisel teemal, mida te tahaksite meiega täna jagada. nii et palun, proua Ponni, teil on sõna. Good morning! tere hommikust, äh, suur tänu, et kutsusite Eurocities siia enda ette. paljud teie hulgast juba teavad meid, oleme juba just linnalise tegevuskava osas sõna võtnud ja mul on väga hea meel teie eh, komisjoni liikmete avatuse ja eh, eest ning selle eest, et kutsusite meid siia ning et kuulate meid ära, mida meil on eh, öelda praeguse programmi tööperioodi kohta ning ka tulevaste kohta alustan ehk linnalisest tegevuskavast Euroopa Liidus, sellepärast et selles osas me oleme juba sõna võtnud, oma arvamuse öelnud ning ma näen ka raportööri siin. ning debatti olete sellel teemal juba ähm, ka pidanud, aga võib-olla mõningad sõnumid meie poolt, kuidas me näeme, et asjad liiguvad Amsterdami pakti suunas. ma kujutan ette, et te teate nendest protsessidest juba, kuna Hollandi eesistuja juba käis teiega sellest kõnelema, aga äh, küsimus ka selles, mis saab pärast Amsterdami. nii et mõned võtme äh, sõnumid meie poolt. meie jaoks tekst sellisel kujul, nagu ta praegu on, nimelt Amsterdami pakti eelnõu, on väga hea tulemus. no üldiselt äh, kõneledes, äh, kui viimase kahekümne aasta äh, jooksul linnalise tegevuskava aruteludes oleme kaasa löönud, mulle tundub, et Äh, Amsterdami pakti eelnõu on väga hea, see on palju konkreetsem kui see, mida me oleme näinud äh, minevikus äh, igasuguste väljaütlemiste osas, nii et õiges suunas minnakse. esimest korda on liikmesriigid valmis mängima linnalist mängu ja ilmselt ka sellepärast, et neid ei hirmuta enam miski, et me survestame neid poliitika suunas, mis ühtlasi paneb neid muretsema lähimuspõhimõtte küsimuses ma võin öelda, et teie raport pluss äh, Hollandi eesistuja, kes äh, on tegelikult väga unikaalse hoo sisse lükanud sellele algatusele ning praegune ka äh, komisjoni linnaline üksus peadirektoraadist on tegelikult seda debatti väga survestanud ja meid on ka kaasatud, nii et tegelikult see on juba väga hea mm, märk. see näeb küll paljulubav välja, aga ma siiski nimetaksin siin ära mõned asjad. me tahame, et Amsterdami pakt tooks kaasa konkreetseid tegevusi. peab olema väga selge mõju, kuidas Amsterdami tegevuskava eh, linnadest elu parendab. kui me seda tagada ei saa, siis eh, töötame siin eh, tühja. nii et vaatame partnerlusi, tegevuskavasid ja see kõik peab olema äh, linnastest lähtuvatest vajadustest, nii et linna poolt äh, peab olema see tõstatatud, mitte riikide keskvalitsuste poolt. kui te vaatate pagulaskriisi ja ma ei tea, kas te olete näinud meie hiljutist raportit, äh, vot need ongi need vajadused, trendid, tendentsid, mis kõik linnades juhtub, nii et äh, linnaline tegevuskava peaks olema nendest vajadustest lähtuv. siis on vaja paremini rakendada Euroopa Liidu poliitikaid ja teie olete selles väga oluline äh, osapool ja äh, parema õigusandluse äh, tegevuskava peab olema linnalise tegevuskavaga seotud ega vastupidi. linnalise mõjuhinnang peab olema väga selgelt nähtav, sellepärast et need väga selgelt eks ante poliitika arenguid ja ülevaatamist puudutavad ning see aitab ka meie määrusid paremini kohaldada koha peal. ja ma kujutan ette, et äh, eluasemete küsimus, pagulasküsimused, integratsiooni küsimused ja muu on väga tähtis ning äh, toetuse saajateni, vajajateni peavad äh, saama need toetused praegu toetuse saajate õigeteni väga sageli need toetused ei jõua Äh, see oli siis esimene konkreetne asi, mis ma tahtsin mainida. teiseks, me peame tagama, et kolmkümmend mai ei ole protsessi lõpp mitte, vaid et see on uue protsessi alguseks. ja see uus on isegi veelgi olulisem. nii et äh, kui hollandlastega on lõpp käes, mida me siis teeme? ma mõtlen siin ikkagi Hollandi eesistumise lõppu, ütleb kõneleja mida meie tegelikult äh, palume, on see, et Euroopa Komisjoni roll, roll peaks olema koordineerimistegevuses tugevam. Neil peaks olema õiged ressursid, peaks olema tõsine poliitiline omandus äh, kuni kõige kõrgemate tasanditeni välja. ja kui üks Euroopa Liidu peamisi äh, linnalise tegevuskava eesmärke peaks olema ühtne ja kaasav poliitik, ka otsuste tegemine Euroopa Liidus, siis see ongi õige eesmärk ja meie ootame teie seisukohavõttu selle kohta. edasi. me peame tagama selle, et need linnad, mis panustavad näiteks partnerlustele, teistele mehhanismidele, ei ole üksikuks süüdjaks kõrbes praegu äh, lihtsalt äh, tekivad küsimused, et äh, kes täpselt laua ümber istub, kuidas on võimalik neid teemasid edasi arendada ja nii edasi. oluline on see, et need teemad, mida esitatakse, on needsamad, mida, mis puudutavad üleüldiselt linnalist süsteemi. et kui me räägime näiteks pagulaskriisist praegusel juhul kui meil on linnad eh, kogunenud laua ümber, kes ei ütle ainult, et ma tahan olla kohal või Leipzig, München või kes iganes tahavad osa võtta, siis oluline on see, et eh, peamised aspektid saavad käsitletud. roll, linnade roll, eh, seda tunnustatakse õigusaktides ja poliitikates, et rahastamine on olemas, et näiteks pagulaste ühiskonda integreerimise vahendid oleksid olemas linnade jaoks. ja oluline on siin erinevad assotsiatsioonid, liidud ja organid ja siin ma kiidan meie enda oma, et meil oleks institutsionaalne raamistik, et me saame rõhutada neid sõnumeid äh, mida linnad on juba mitmeid aastaid nõudnud ja palunud. Äh, õhukvaliteedi osas me oleme nii palju öelnud, et meil on vaja koordineeritumaid poliitikaid äh, keskkonna peadirektoraadi, kliima ja teiste vahel. nii et meil ei ole vaja ühte või teist linna, vaid me peame ütlema, et see sõnum, armas Euroopa Komisjon, liikmesriigid, tehke midagi nende kitsaskohtade suhtes, me ei saa linnade õhukvaliteedi tagada nii et äh, ma ütlen, et me peaksime seisma selle eest, et äh, esindusorganisatsioonid oleksid ka arutelude juures, oleksid partneritena nähtavad ja et nad oleksid ka seiregrupi osad, aga see tähendab, et mitte ainult seirajatena me ei oleks äh, tähtsad, vaid et me tõesti mängime mingit rolli ja ütleme asju. risk on praegusel hetkel selles, et me kulutame ressursse, loome mingisuguseid uusi organeid, teeme uusi koosolekuid, kaasame inimesi äh, ja nii edasi. väga palju on juba olemas meie võrgustik ja sarnaseid võrgustikke ka teisi, äh, ka komisjoni peadirektoraatide osas äh, ja riik, liikmesriikides, mis puudutavad konkreetseid õigusakte, nii et kasutame seda ära õhukvaliteedi osas oli meil eelmisel nädalal väga kena näide, meil oli keskkonnafoorum, viiskümmend kuus osapoolt oli olemas, kes said rääkida äh, liikmesriikidega, kohalike omavalitsustega, peadirektoraatide esindajatega ja nii edasi. kui linnad äh, lähevad ja kulutavad oma ressurssi äh, erinevatel koosolekutel, siis nad tahavad ka saada selget väljavaadet ja selget tulemust. nii et need on minu ettepanekud, hea meelega esindan neid siin ja viimane asi, jällegi liikmesriikide puhul me oleme näinud, et partnerlus äh, Äh, suhetes, neid ei ole väga palju näha. Äh, komisjon mängib seda mängu ja tema juhib, aga liikmesriikidel on üks-kaks esindajat partnerluse osas samuti. nii et kui me tahame nendest kitsaskohtadest üle saada, tahame paremat õigusandlust, siis väga paljud tõkked ja kitsaskohad jäävadki tegelikult liikmesriikide enda tasandile nii et parlamendi liikmetena ähm, komisjoni eest, kes linnalise tegevuskava eest vastutab, mis on teie vaated, mida te saate teha, äh, mida on võimalik teha selleks, et ka liikmesriigid oleksid kaasa, kaasatud, äh, ei mängiks mitte oma äh, siis liikmesriigi huvidest lähtuvat mängu, aga linnalise tegevuskava hüveks tegutsevad ning loomulikult ka võimendusküsimus on tähtis. tähtis on see, et linnaline tegevuskava omaenda koduriikides jaguneb laiali linnasüsteemide vahel. nii et kokkuvõtlikult olid need minu poolt mõned punktid, mille osas ma ootan teiega arvamuste vahetust linnalises tegevuskavas. kui teil on küsimusi või tahate detaile kuulda, siis räägime sellest. võime rääkida siin rohestamispoliitikast või millest iganes. okei okay,, thank you thank.... suur tänu, ütleb esinaine suur tänu, meil on juba siin kõnelejate nimekiri olimas, olemas ja annan sõna järgmisele kõnelejale. suur tänu teile, esinaine, ütleb proua Vestfal. Anneliise, me oleme ju tegelikult päris palju istunud koos ja rääkinud linnalisest tegevuskavast ning pärast neid arutelusid oleme alati selgeks teinud, et jah, meil on tõesti õige hetk käes selleks raportiks äh, kõik see, millest te praegu just rääkisite äh, siin äh, järelmite hinnangud, rahastamine, partnerlus, need on kõik asjad, mis tegelikult selles raportis ka sees on, sest me tahame lõpuks lõpetada ära olukorra, kus kakskümmend aastat on mingisugune linnaline poliitika tekkimas, vaid et me tahame konkreetset eesmärgipärast lahendust. ja ma tahaksin küsida, kuidas see partnerlus eh, sünnib, kuidas teie saate olla sellesse kaasatud? minu arust on praegu viis sellist partnerlust praegusel hetkel olemas, eh, ka eh, linnaline vaesus, õhukvaliteet ja nii edasi. ning viisteist inimest on siin olemas ka teie hulgast, aga ka teistest organisatsioonidest samuti. nüüd hiljuti rääkisin ma Äh, Saksa linnade päeva organisatsiooniga, äh, sul oli õigus, kui sa ütlesid, et kolmekümnendal mail mitte ei lõpe protsess, vaid see on järgmiste sammude algus. ja oluline on see, et parlament ja tegelikult äh, ka nõukogu ning Hollandi eesistuja töötavad väga hästi omavahel koostööd, ka Amsterdami paktis muidugi on asju, mida parendada võiks, see ka ei ole selline, nagu ideaalis võiks ette kujutada aga hea algus on tehtud, nagu öeldud, aga sealt edasi tuleb ka edasi kuidagi töötada. mina arvan, et komisjon on tõesti praegu juhtmootoriks saanud, see partnerlus on loodud. me teame, et see ei saa olla ka ainukene, see on kolmeks aastaks praegu kokku lepitud ja lõppkokkuvõttes on eesmärgiks ka mingisugune tulemus mis siis vastavalt linnadesse ellu saaks kutsuda, mitte ainult suurtes linnades, aga ka väikestes keskmise suurusega äh, äh linnades või siis äh, toimivates äh, linnalistes ruumides, nii nagu raportis kirjas. ning ka Saksa linnade päev on väga huvitatud sellest ning ütleb ka, et aeg-ajalt on raskusi linnasid veenda selles, et nad oleksid kaasatud sellistesse partnerlusteta, partnerlusesse sellepärast et äh, piisavalt ei ole teada selle kohta, milliseid vahendeid on selle jaoks vaja. nii et äh, võib-olla saate öelda paar lauset ka selle kohta. komisjonile peavad kõik need niidid kokku jooksma, hinnangud, äh, arvestused, mis vastavates piirkondades toimub, ma arvan, et veeküsimused on meie, meie jaoks väga olulised. me oleme öelnud, et me tahame võimalikult kõrgel tasemel seda puudutada. ei tea, kas äh, Hollandis Amsterdami paktis me näeme seda, et seda on lahjendatud, nii nagu ikka, aga äh, loomulikult kolmekümnes mai ei ole mitte lõpp, vaid algus, aitäh! Thank you, thank you, mis me suur tänu ja nüüd äh, proua Maletitš, teil on sõna. suur tänu, esinaine, teile! suur tänu äh,, proua Boni, teie sissejuhatuse eest. ma arvan, et te rõhutasite midagi väga olulist. ja see on vajakajäämine, mis meil äh, praegu on linnalise tegevuskava osas. Te ütlesite, et meil on linnad, äh, meil on komisjon, Euroopa Parlament, aga liikmesriigid ei ole tulnud kaasa. ja see on üks väga oluline aspekt sest kuidas linnalist tegevuskava rakendada ilma, et liikmesriigid oleks kaasatud? Nad peaksid ju aitama linnu ja toetama ning harmoneerida ka linnade vahendeid liikmesriikide tasanditel, sellepärast et meil on äh, horisontaalseid küsimusi, aga mõned vertikaalsed samuti ja otsuseid tuleks teha koostöös rahvusparlamentide ja valitsustega. võib-olla saame panustada siin Euroopa Parlamendina, algatada näiteks arutelu rahvusparlamentidega, mis puudutab äh, linnalise tegevuskava rakendamist. ja siis äh, vaadata edasi, kuidas edasi minna, sest meil on igal juhul vaja liikmesriike, äh, vastutavaid ministeeriumeid ning ka valitsusi, kes sellega kaasa tuleksid, aitäh! Uh, suur tänu, härra Olbricht, palun! suur tänu! loomulikult äh, teeme me väga hästi Eurocities äh, tegevust selles vallas ning seda, kuivõrd äh, tugev mõju sellel organisatsioonil on. ning oluline on aru saada ka sellest, et see, mida Hollandi eesistuja pakub välja partnerlusena, on asi, mis juba on olemas, aga olemas linnade sees seda, seda on Eurocities organisatsioon väga aktiivselt organiseerinud, tegemist on olnud äh, kogemuste vahetusega mitte ainult minevikus, äh, vaid ka täiesti tulevikku vaadates. ja praegu on see töö lihtsalt suunatud teisele tasandile. oluline on vaadata, et siin on segu sellest viieteistkümnest osapoolest, liikmesriigist, eksperdist, Äh, ja linnade esindajatest. nii et meie parlament ja just eriti äh, meie komisjon, regionaalarengu komisjon peaks vaatama väga äh, oluliselt ka mitte ainult partnerlustulemusi, vaid seda tööd. et Euroopa Parlamendi poolt oleks teatud seirefunktsioon. meil on juba kolm kehtivat partnerlust, nagu teate. on meil näiteks Slovakkia partnerlus, Äh, täpsemalt äh, Slovakkia poolt juhitud partnerlus äh, täpsustab kõneleja, mis puudutab eluasemeid, Hollandi poolt samuti on see organiseeritud üks alternatiivne partnerlus, nii et juba päris alguses peaks meil olema võimalus seirata nende partnerluste tööd. loomulikult, kui meil on Euroopa Parlamendi roll väga selgelt äh, tuvastatud seda Amsterdami paktis. ma saan aru, et Euroopa Parlamendi esindajate roll on siin endiselt arutelus äh, erinevates äh, teistes organites. aga mul on proua peasekretärile ja mitte ainult teile paar küsimust, vaid ka komisjoni liikmetele kuidas te näete, ja see on siin soovmõtlemise vallast, vastavalt äh, linna tegevuskavale ning Amsterdami paktile on äh, linnaline dimensioon täiesti horisontaalne küsimus puudutab kõiki poliitikaid, mitte ainult regionaalpoliitikat, vaid äh, transporti, innovaatorlikke algatusi, uut tehnoloogiat, kõike muud. nii et kui see on horisontaalne, siis kes seda koordineerib? ma tean, et Euroopa Komisjon on öelnud, et vähemalt viis volinikku. vähemalt viis. kui neid on vähemalt viis, siis tõeline küsimus on siis, kes tegelikult koordineerib? kas Euroopa Komisjon on valmis selleks, et üks äh, ainukene koordinaatori keskpunkt on, kus kohas see tehakse? ma tean, et see on retooriline küsimus, sellepärast ma tegelikult tean, kuidas see toimib. aga fakt on see, et mitte keegi ei tea, kes, kes äh, koordineerib, nii et äh, see, mis Vestfaali raportis oli kirjas, meie tahtsime seda koordineerimist, vaste, vastus oli väga poliitiline, aga meil on vaja praktiliselt teada, kes vastutab, kui tegemist on horisontaalse küsimusega. siis äh, edasi. mul on veel üks kahtlus kolmandal mail on äh, protsessi lõpp, aga mis saab edasi siis? Äh, kolm, kolme aasta jooksul näiteks. sellepärast, et äh, aastad kuusteist, seitseteist ja kaheksateist, võib-olla ka kaks tuhat üheksateist siin edasi. nii et partnerluse kokkuvõtted aastaks kaks tuhat üheksateist ja siis peaks olema juba ka uus ühtekuuluvuspoliitika raamistik valmis. nüüd mis on partnerluse kolme aasta jätkutöö, see on küsimus. kas ei ole juba ühtekuuluvuspoliitika jaoks siis liiga hilja? nii et ma arvan, et meie kõik peaksime leidma mõjuhinnangus ja järeldustes juba midagi töö käigus, et ühtekuuluvuspoliitikat ette valmistada, sest kui ei, siis eh, ei teki sellest midagi, siis oleks meil äh, mingid järeldused, aga ühtekuuluvuspoliitika samas liigub hoopis teises suunas. poliitiliselt on see muidugi huvitav, aga et jätkumeetmed äh, mitte ainult Amsterdami paktile, vaid äh, tegelikult kolmeaastasele partnerlustööle peaks olema täna ja väga selge vastus sellele. et mis plaan siis täpselt meil on. ja nüüd üks märkus, üks asi, millega ma ei ole Eurocities puhul nõus mõningad meie kolleegid meie komisjonis, meie parlamendis võitlevad ikkagi linnapoliitika eest, sest me arvame, et see ei ole poliitiliselt õige. meil on vaja äh, öelda, et tegemist on linnalise tegevuskavaga, mis ei ole subsidiaarsuspõhimõtte vastu. ma saan aru, et kompromiss ei ole, no mitte sellest rääkida, siis linnade tegevuskavast rääkida, aga varem või hiljem peaks ütlema keegi väga selgelt välja, et meil on vaja äh, sellist äh, äh, süsteemi, mis on keerukas, mis vajab uusi vahendeid ja ma arvan, et see on ka väga oluline. nii palju siis minu poolt, aitäh! Thank you, thank you very much, mis suur tänu, härra Van Nistelrooy! Uh, just, just shortly on, on this moment is, is jah, suurepärane hetk enne Amsterdami pakti laine on juba tõusnud aastakümneid äh, ja oleme jõudnud laineharjale. üldiselt ma arvan, et põhjust on positiivseks jääb. kui me vaatame, kuidas see pakt toimib, siis pakt räägib ka engagement'ist, kaasamisest teie peate näitama üles äh, liidrioskusi ja looma soovijate koalitsiooni, ma ei ole nõus Jan Olbrechtiga täielikult ja loomulikult see on üks osa suuremast päevakorrast, suuremast tegevuskavast, aga meie ühtekuuluvusealastes aruteludes ja vahearuande kontekstis me pea, miks mitte vaadata, kuidas me integreeritud äh, süsteemi äh, lahendasime piirkondade kontekstis, me tegime seda, me tegime seda ja nüüd on, oleme äh, jõudnud linnadeni. vaatame ja siis millist tasakaalu me soovime kahe erineva tasandi vahel, see on meie töö. arutelu on täitsa asjakohane, me ei pea siin ootama kolm aastat. Euroopas on erinevad poliitikavaldkonnad, äh, mis mõjutavad seda kõike, aga üks nendest olulistest valdkondadest on regionaalpoliitika, mille üle meie otsustame, mis kuulub meie pädevusse. mul on väga hea meel, et meil on tugev delegatsioon äh, Amsterdami kohtumisse minema. seal toimuvad arutelud nõukoguga, kui meil oli kohtumine regioonide komiteega, meil on nüüd kohtumine siin ja nüüd on tulekul kohe Amsterdami üritus. kui me seisame ühtse rindena, teie olete meie esindajad sinna äh, ja ütleme, et äh, midagi ei ole korrektselt äh, sõnastatud, korrektselt vormistatud, siis äh, meie võime selle välja öelda. pärast meie peame oma positsiooni eest äh, võitlema ning näitama kitsaskohtadele näpuga. me peaksime oma rolli püüdma tugevdada. ja seda meie poliitilise rolli tõttu. suur tänu, härra Katselaine, teil on sõna maikuu ei saa olla meie töö lõpp. see peaks olema tegelikult äh, uue poliitiliste algatuste kõrgajastu algus. ma toetan paljude eelkõnelejate seisukohti ega hakka neid enam üle kordama, aga mul on üks ettepanek teie töös või meie töös, kui me vaatame ühtekuuluvuspoliitikat üle. see on seotud ka linnade tegevuskavaga. aga neid kahte asja hoitakse rahus. ja seetõttu me satume ikka ja jälle tagasi oma arutelude lähtepunkti, kui linnade tegevuskava algab ja seda kohe pärast Amsterdami kohtumist, siis äh, Eurocitisel on väga tähtis roll me peaksime selle arutelu teistpidi pöörama linnad ja linnade liidud võivad aidata meil äh, uut ühtekuuluvuspoliitikat äh, üles ehitada. me peaksime alustama altpoolt ülespoole, rohujuure tasandil, mitte ülevalt alla. meil on äh, oma poliitikute tegevus, meil on direktoraat komisjonis, kes selle teemaga tegeleb, meil siin, aga ühtekuuluvuspoliitika komisjonil on tähtis keskne roll seal, aga ma arvan, et äh, ta peaks lähtuma siiski rohujuure algatusest oma tegevuses. kuue, seitsme, kaheksa kuu pärast võib-olla võiksime panna pead kokku linnade esindajatega ning äh, rääkida sellest, äh, kuidas nemad näevad ühtekuuluvuspoliitika arengut pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat siis me ei raiskaks aega prognooside tegemisega selle kohta, mida me Amsterdamis saavutame. ma ei tahaks, et äh, maikuu oleks kogu selle pika perioodi lõpp, vaid pigem uue faasi algus, kus pöörame linnade mureküsimustele rohkem tähelepanu kui varem. suur tänu, kas keegi soovib veel sõna? Äh, suur tänu kõikidele kolleegidele mõtete, kommentaaride eest selles arutelus iseenesestki mõista, meie regionaalarengu komisjoni roll, parlamendi roll vajab määratlemist selles protsessis, me peame oma koha leidma. see protsess, me oleme kõik selles ühel meelel, ei lõppe kolmekümnenda maiga, vaid jätkub edasi ja äh, me võime seda tööd jätkata koostöös piirkond, piirkondlike kohalike ametivõimudega, liikmesriikide parlamentidega. meil on mitmeid äh, ühiseid üritusi ja, ja äh, koostööalgatusi ka Eurocitisega. loodetavasti leiame õige tee. plaanime kohtumist liikmesriikide parlamentide esindajatega ja linnade tegevuskava ja Amsterdami pakt äh, võivad olla siis meie plaanitava koosoleku päevakorras. jätkame, võime jätkata arutelusid ka kohalike ametivõimudega ja linnade esindajatega. kas te soovite otsad kokku võtta ja vastata kolleegidele? aitäh! vaid paar kommentaari minu poolt rääkides äh, linnade poliitikast, Euroopa Liidu linnapoliitikast, siis ma arvan, et me oleme jõudnud faasi, kus loomulikult äh, me soovime Euroopa poliitikat üles ehitada, usume sellesse, aga kui me juhtimist, juhtimist õigesti ei korralda, siis äh, jäävad alustalad kõikuma ja praegu on sellest puudu. meil on vaja tugevat raamistikku, tugevat juhtimist ja seal tuleb asjad õigesti paika saadma, saada enne, kui me hak-, saame hakata Euroopade linnade poliitikat üles ehitama ning Euroopa Liidule pädevusi küsima selles valdkonnas. minu jaoks on oluline selle raamistiku tugevdamine, näit-, demonstreerimine, et äh, asi on seda väärt ning siis saame oma teed, tööd jätkata ning nendele alustaladele ehitustööd äh, edasi teha siin räägiti, kes peaks osalema, sakslased ja nii edasi ja nii edasi mainiti, minu jaoks on ka selles kontekstis oluline see, et valitsemine ka sisetasandil oleks paigas, kuidas kanda hoolt selle eest, et ei tuleks kakskümmend tuhat või mis iganes äh, tuhandeid linnade esindajad ühe laua taha kokku, vaid kuidas me saaksime leida sellised kanalid, kust sõnum jõuaks nendest linnadest, kogukondadest partnerluslaua taha. sellepärast ma rääkisingi esindajate võrgustikest. meie jaoks on oluline kasutada ära seda, mida meil juba on ja tuua see raamistikku, me ei pea hakkama siin uuesti jalgratast levitama, peame lihtsalt oma kanaleid äh, sujuvamaks muutma ja ning äh, raamistiku paika saama läbipaistvused ning äh, kanalid on meie jaoks kõige olulisemad, me tunneme, et see on meie vastutusel vähemalt saja neljakümne suure linna jaoks, aga oleme valmis partnerluses osalevate teiste osapooltega samuti koostööd tegema. siis järelevalve, jätkuprotsessid, mitte ainult need kolm aastat pole olulised ühtekuuluvuspoliitika on üks poliitikavaldkond, tõenäoliselt kõige olulisem poliitikavaldkond, kus saab rakendada linnade tegevuskava meetodit linnade tege-, linnade mõõdet tuleb tugevdada selles poliitikavaldkonnas, see on tähtis, aga teised poliitikavaldkonnad on ka olulised, kõik teised sektorid, peame kandma hoolt selle eest, et kui me räägime reguleerimisest ja rahastamisest, siis äh, linnade seisukohti võetakse arvesse ka erinevate poliitikavaldkondade kavandamistöös. ja seetõttu tulebki kaasata ka teised komisjonid Euroopa parlamentides, parlamendist ning linnade intergrupp võib-olla on äh, siin oma rolliga, transpordikomisjon äh, on, on tähtis, linnade mobiilsuse partnerlus, äh, õhu kvaliteet äh, ja nii edasi ja nii edasi, aga kõik teemad on selle meie südameteemaga seotud, me peame kõik õiged inimesed kaasama, mitte ainult äh, linnadega tegelevad ministeeriumid, vaid ka, ka sektori poliitilised äh, valdkondlikud ministeeriumid ja Euroopa Parlamendi komisjoni. seos ühtekuuluvuspoliitikaga ühtekuuluvuspoliitika vahendid on Euroopa Liidus suuriselt teisel kohal, suurusjärgult teisel kohal ja seal on palju investeeringuid, mida saab suunata ka linnadesse. oleme juba näinud, kuidas rahastamine on paranenud viimastel aastatel, erinevatel programmi aastatel. Euroopa Parlamendi liikmed nagu teie ja teised on aidanud sellele kaasa. Teie jaoks on olnud oluline tugevam linnade dimensioon ühtekuuluvuspoliitikas, aga eesmärgid on veel saavutamata. kõigepealt me peame vaatama, mis ühtekuuluvuspoliitikast saab ning siis äh, sealt lähtuvalt edasi tegutsema. ajastamine peab samuti õige olema. ma ei tahaks öelda, et juba oleme hiljaks jäänud. Äh, üsnagi paradoksaalne on see, kui me mõtleme, et juhtimisorganid hakkavad vahendeid kasutama nüüd, äh, kaks aastat pärast määruse vastuvõtmist. see on meie reaalsus, igapäevaelu aga kui me ei alusta kohe sellega, et mõtleme, millist poliitilist tegevust, milliseid struktuure me tahame, siis tekib selline olukord äh, nagu praegu. tõeline katastroof äh, rakenduse valdkonnas, äh, viivitused on suured, teised õigusaktid lükkuvad edasi, rakendusaktid, delegeeritud aktid ei ole valmis, inimesed ei saa oma öö, äh, finantsinstrumente paika, sellepärast et nende süsteem ei ole paigas, nii et me peame ka mõtlema juba praegu tulevikule. ja juba praegu viiakse ellu ühtekuuluvuspoliitika linnade tegevuskava, kuulates meid, piirkondade liidu seisukohti, see on kõik õige, aga me peame kõik aru saama sellest, mida me tahame minu esimene sõnum, sõnum teile oleks, et kui te soovite hoopis teistmoodi ühtekuuluvuspoliitikat, siis olge, mõelge ka rakendusele. mina elan rakendusliku tasandi maailmas ja see on väga raske töö. süsteemide, kontrollisüsteemide paikasaamine valmistab neile tõsist äh, peavalu, ajab praktiliselt hulluks neid, nad on seda tööd teinud juba kaks aastat ja kui te nüüd ütlete, et ühtekuuluvuspoliitika edasi, edaspidi on hoopis teistsugune, siis äh, ei taha keegi enam koostööd teha, juba praegu on raske, on toetussaajad, toetussaajad tulevad ja ning tahavad, on valmis äh, oma tööga pihta hakkama, vahendeid kulutama, nii et kui me kõik asjad pea peale pöörame, siis ühtekuuluvuspoliitika tehakse maatasa. kui me aga jätkame samasuguse lähenemisega ning anname hoolt selle eest, et regulatiivsed alused jäävad samaks, võib-olla kasu-, muudetakse prioriteete, muudetakse midagi paindlikumaks, praegu on meil rändekriis, vaatame, kuidas me saame siis äh, kriisivajadusi arvesse võtta meie projektidega äh, see on kõik keeruline muidugi. kasutagem ära siis seda, mis meil äh, juba on, enne kui me hakkame kõike lihtsalt äh, pesuveega välja heitma. komisjon uurib ka teisi võimalusi ühtekuuluvuspoliitika kasutamiseks. reformikavad, finantsinstrumendid ma arvan, et me peaksime mõtlema, mida me tahame ühtekuuluvuspoliitikat, muidugi. linnade tegevuskava meie jaoks linnade seisukohast peaks olema ühtekuuluvuspoliitika samuti rohkem linnadele suunatud, kakskümmend protsenti, miinimum viis on juba mingi saavutus, aga meie tahaksime enamat. rohkem delegeerimist linnadele, sellised katseprojektid äh, nagu ITI, äh, e e, delegeerimine on oluline, kui me tahame, et meil oleks ühtne lähenemine. rakenduskavade puhul, kui me kulutame linnade valdkonnas mingisugust äh, integreerimist äh, koha peal ei ole. meie jaoks on oluline partnerlussuhted, kui me tahame, et asjad oleksid õigesti linnas, ma ei hakkaks siin rääkima, seitsekümmend viis protsenti linnades, inimestest elab linnades ja nii edasi, kõik see on äh, juba ära nämmutatud, aga kui me tahame, et Euroopa oleks konkurentsivõimeline, siis tõesti linnadel on tähtis roll. kui me tahame, et ühtekuuluvuspoliitika oleks rohkem linnadele suunatud, siis äh, liikmesriigid peavad äh, partnerluskokkuleppeid sõlmima ning rakenduskavades samuti rohkem arvesse võtma äh, linnade vajadusi. praegu meil on selekteeritud äh, tegevused, äh, käitumisjuhis, äh, mida ei teostata, liikmesriigid võivad ise otsustada, kas nad tahavad ITI-sid või mitte. ka linnade uuenduslikud tegevused. see on väga hea moodus, kuidas riiki kutsuda üles Äh, uuendusliku tegevusega tegelema. ilma Euroopa Regionaalarengu rahastut kasutamata. meie oleme teie käsutuses, oleme valmis ka väga tehnilistel tasanditel rääkima sellest, mida on võimalik teha, et teiega jagada kogemusi. struktuurifondide kasutamise kohta, mis toimib, mis ei toimi. aga meie jaoks on kõige olulisem sõnum see, et meil on vaja kõikidele piirkondadele avatud ühtekuuluvuspoliitikat kui me tahame selle tegevusega jätkata, siis me jääme selle seisukoha juurde, ühtekuuluvuspoliitika peaks olema rohkem linnadele suunatud ning äh, ühendus äh, maapiirkondadega peaks olema positiivsem, nende vastandamine äh, ei too kellelegi kasu. integreeritud linnade poolt otse või, või maapiirkondade poolt otse hallatud, tõelistel partnerlussuhetel rajanev rakenduskavades tuleb seda arvesse võtta ning partnerlusprogrammides ning ka lihtsus, lihtsus. ühtekuuluvuspoliitika peab olema lihtsam, mina olin äh, struktuurifondidega kõrgetasemelises lihtsustamise töörühmas ja ma võin teile öelda, et et vähemalt kolm või neli valdkonda on sellised, äh, mille kallal tuleb äh, tööd teha. auditi küsimus, riigiabi küsimus, ajastuse küsimus esmane ning teine te,, teisene õigusloome, äh, need on väga ka poliitilised valdkonnad, ma võiksin sellest terve päeva rääkida, aga see ei ole meie kohtumise eesmärk. ma olen siin, olen valmis äh, teiega sel teemal alati mõtteid vahetama, võite alati meie peale lootma jääma, jääda, kui soovite linnade seisukohtadega tutvuda. aitäh! aitäh, et tulite täna siia meie sekka! see on üks osa meie järelevalve tööst, aga ka Regionaalarengu Komisjoni ettevalmistustööst ühtekuuluvuspoliitika tulevaste arutelude jaoks. eile alustasime esimesi arutelusid mitmeaastase finantsraamistiku üle, see oli samuti ettevalmistav arutelu ja täna kuulasime ära, milline on teie sõnum, me kaalume nüüd kohtumist, korraldamist liikmesriikide parlamendide esindajatega, rääk-, kaalume seda, et linnade mõõde, linnade tegevuskava tuua ühtekuuluvuspoliitika keskmesse, arutelud on alles algamas, te koputate siin, aga meie uks on juba avali, meil on suur rõõm teid siin meie seas tervitada ning meil on äh, väga suur rõõm ka selle üle, et meie koostöö jätkub tulevikus. loodame väga, et osalete meie tulevastel koosolekutel ka teistes, äh, teisel kujul ja teistes vormingutes ning aitate kaasa te linnade rolli suurendamisele. kui rohkem ei ole midagi lisada, siis äh, suur tänu teile praeguseks ning kohtume õige pea jälle. suur tänu kallid kolleegid, jätkame siis oma koosolekut. järgmine punkt meie päevakorras, koordinaatorite otsuste heakskiitmine. koordinaatorid kohtusid eile õhtul ja nende otsused saadeti teile kõikidele emailidega laiali. kas te olete nende otsustega nõus? olete valmis nad vastu võtma? jah. vastuväiteid ei ole. kas on veel küsimusi? muid küsimusi ei ole sellisel juhul kasutan võimalust ning tuletan teile meelde, et et meil toimub kohtumine piirkondade rolli üle, Rahvapartei korraldab selle ürituse ja see leiab aset kell viis kolmkümmend täna õhtul äh, raamatukogu lugemistoas. härra Valkersel avab selle arutelu, kõnelejaid on äh, erinevaid, äh, proua Hüübner muuhulgas. ja meie järgmine vägikomisjoni koosolek leiab aset ka teisipäeval, kahekümne neljandal mail pärastlõunal. siis on meil plaanis ainult poolepäevane koosolek. ja rohkem mul teile enam sõnumeid edastada ei ole. esimees tänab lahkelt ka telke suur tänu kõigile ning meie koosolek on lõppenud.